самое хорошее место. Я не вижу вас. Если вы сидите, так Kolleegid, kolleegid, palun alustame. And... Äh, mulle on öeldud, äh, komisjonid peavad vahetama istungiruume, et äh, Äh, kasutada ka selliseid ruume, mis just head komisjoni tööd ei soodusta ja näib, et meie kord on siis sel nädalal sellises ruumis olla. niisiis, äh, tere tulemast siia ümarlaua kohtumisele, äh, meenutab kuningas Arturit ja Cameloti aegu. ma näen teid seal kuskil silmapiiril istumas Äh, teile on välja jagatud päevakorra eelnõu, kas see on kõigile vastuvõetav? kui on, siis äh, kinnitame ka kaheksateistkümnenda ja üheksateistkümnenda veebruari istungi protokolli. kas äh, kellelgi on midagi öelda protokolli teemal, ei ole, siis on see kinnitatud ja järgmisena tagasiside triloogide kolmepoolsete kohtumiste kohta niisiis mulle öeldakse hoopis, et äh, maapealne teenindus on järgmine punkt, mõttevahetus siis sellel teemal. kas äh, härra, härra Sassada on kohal, härra Sassada, teil on sõna? aitäh, esimees. kõigepealt tahaksin tänada kõiki variraportööre nende arvukate kohtumiste eest, mis meil siiani on olnud, selleks, et arutada muudatusettepanekuid ning äh, koostada umbes kümme kompromissettepanekut. Äh, enam kui aasta on möödas sellest ajast, kui me selle teemaga tegelema hakkasime ja mul on mulje, et me oleme selle tööga üsna lõpu lähedale jõudnud ja lõpp, lõpp on siis hääletus homme meie komisjonis ma tean eh, ja nende jaoks, kes tulemusega rahul ei ole, võime öelda, et hääletus toimub ka täiskogul ja sellega lõpetatakse selle dokumendi esimene lugemine ning edasi jätkub töö koos nõukoguga ja siis toimub parlamendis teine lugemine. Eh, ma olen selle teemaga nüüd üle aasta juba tegelenud ja selle aja jooksul ma olen aru saanud, et kõige sagedamini kasutatakse parlamendis mitte sõna muudatusettepanek või fraktsioon või direktiiv, vaid hoopis sõna kompromiss. kompromiss aga on tõesti hea sõna, kui äh, kui meil on vaja kirjeldada olukorda, kus keegi pole lõpptulemusega päris rahul niisiis äh, kõik inimesed tulevad kokku, peavad läbirääkimisi ja lõpuks lahkuvad sealt, mõeldes, et jah, lahendus ei ole võib-olla täiuslik, aga see vähemalt äh, on äh, hea mõneks muuks otstarbeks ja selline ongi hea kompromiss ja ma arvan, et sellise kompromissi me oleme suutnud saavutada. välja arvatud ühes küsimuses, mis puudutab kompromissi H, kus meil on kaks tekstiversiooni. enamik kompromisse kinnitab kiideti heaks kõigi või peaaegu kõigi fraktsioonide poolt, mis minu arvates on väga hea ähm, tulemus meie ühistele läbirääkimistele. minu arvates Äh, kuigi me enamikes aruteludes keskendusime sellele, kas me peaksime lubama veelgi täiendavat liberaliseerimist, kus suurtes ja kõige suuremates Euroopa lennujaamades oleks kolm kuni neli äh, teenusepakkujat, aga minu arvates on palju olulisemad äh, need küsimused, mis arutelude käigus kõrvale jäid, nagu näiteks Äh, ühtsete pakkumismenetluste sisseviimine Euroopa lennujaamades, see oleks arusaadav kõigile. nii et, et siis ei oleks kakskümmend seitse erinevat äh, pakkumist, vaid üks ja samuti oleks äh, üks heakskiidumenetlus kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks. nii et, et äh, maapealse teeninduse pakkuja, kes tahab osutada teenuseid kahekümne seitsmes liikmesriigis, ei peaks taotlema luba kahekümne seitsmes liikmesriigis eraldi. samuti on äh, üks oluline asi, mis tegelikult ei olnud isegi komisjoni ettepanekus, nimelt miinimumstandardid. niisiis äh, lõpuks äh, kehtestatakse Euroopa lennujaamades teatud standardid millest kõik peavad kinni pidama ja kui maapealse teeninduse pakkuja ei suuda nendest standarditest kinni äh, pidada, siis tema tegevus selles lennujaamas kas lõpetatakse või ta peab maksma trahvi lõpetuseks tahaksin veel kord tänada kõiki neid, kes esitasid muudatusettepanekuid, neid oli ühtekokku üle viiesaja. tahaksin tänada kõiki neid, kes osalesid läbirääkimistel kompromisside üle ja kõiki neid, kes kompromissid lõppkokkuvõttes heaks kiitsid, aitäh! aitäh, härra Fleckenstein järgmisena. suur tänu, härra juhataja kompromiss on, on olemas siis, kui kõik pooled on päri kõigis küsimustes ning härra Zassadal on õigus, kui ta ütleb, et kõik on vaeva näinud selle protsessi käigus. üritades leida formuleeringut seoses allhankega seoses üldiste kokkulepetega, general agreements, mis oli meile eriti oluline ka. ning mis puutub lävenditesse, mis on välja pakutud teie poolt, siis on need ka samm õiges suunas. nii et seetõttu usun ma, et terve rida punkte on, milles kui me, meil õnnestub lõpuks siis kokkuleppele jõuda, saaksime me, millega me saaksime rahul olla. üks eriarvamus meil oli. E, siis ei olnud ja nüüd on jälle. ja asi puudutab lähimust. ning siin on kaks ettepanekut, mille üle me hommikul hääletame ning oma fraktsiooni nimel võin öelda, et kui meie ettepanek vastu võetakse, roheliste ja S ja D kompromissettepanek, siis toetame lõpphääletusel ka kogu paketti, aitäh. proua Meissner liberaalide nimel. suur tänu, härra juhataja härra Klints ei saanud paraku varasemalt kokku lepitud kohtumise tõttu tulla, aga ta palus mul tänada kõiki, kes temaga koostööd tegid selle kompromissi saavutamise nimel, mis võttis päris palju aega ja ei, ta ei saa ka homme tulla, paraku on see nii. aga ta palus mul rääkida oma kogemustest ja kas see helivälise kõik sobib, jah. seoses lennujaamadega ja kvaliteedi parandamise võimalustega nendes lennujaamades vähemalt eh, selles osas, mis puudutab standarde ja kvalifitseerimist, et eh, tegemist on sammudega õiges suunas, sest tema oli seisukohal, et liiga sageli taandatakse need küsimused pakkujate arvule. aga see ei ole ainus oluline asi. ning lisaks palus ta mulle öelda, et ALDE nagu varem, nagu ennegi, on endiselt skeptiline tööhõivekomisjoni ettepanekute suhtes e-, oma enamuses. tahaksin öelda selles suhtes, et äh, alles arutasime neid küsimusi ning kompromissettepanekud härra Zasada poolt on meie hinnangul tervitatavad sellepärast et me oleme päris paljudes punktides nihkunud üksteisele lähemale, allhanked, kvalifitseerumine, standardid ning lähimus, mida just mainiti, siin loomulikult oli ka meil inimesi, kes oleksid selle poolt, aga enamus on siiski seda meelt, et et see, mida härra Zasada rääkis kolme teenusepakkujaga kümneaastase üleminekuajaga, oleks vastuvõetav. loomulikult võiks öelda, et teatud põhjustel seda ei saa teha, aga igal juhul see lahendus on niisugune, mida ALDE praegu enamuses toetab, aitäh. visioon. härra Van Dalen, palun. Eh, aitäh, esimees. ma olen eh, pisut üllatunud eh, selle üle, kuidas see arutelu siiamaani on toimunud. parlamendis on palju fraktsioone, palju saadikuid kes on pidevalt kõnelenud nõndanimetatud ühenduse meetodist väidetavalt on võimalik kõik probleemid lahendada ühenduse meetodiga, aga mida me antud olukorras näeme? me näeme, et äh, kui me mõtleme äh, äh, asjale riiklikul tasandil, siis õnnestub probleeme palju paremini lahendada. niisiis me ei peaks võib-olla tõesti nii väga üllatunud olema ning teiseks, kui vaadata kompromissi A1, siis see üleminekuperiood on äh, naeruväärselt pikk. meil ei ole, milleks meil on vaja sellist äh, pikka üleminekuperioodi? aga sellele vaatamata me siiski toetame seda kompromissi, sellepärast et äh, kogu see ettevõtmine äh, edasi saaks minna, kui me astume ka ühe väikese sammu liberaliseerimise suunas, äh, jah, me teeme seda küll hambaid kiristades, aga siiski me peame seda kompromissi toetama siis räägitakse selles punktis A ka sotsiaalsetest tingimustest ning komisjon Äh, ja libekomisjoni esindaja. Äh, tõstatas üsna palju igasuguseid sotsiaalseid teemasid, millest kõneldakse nüüd punktis H. Äh, see ei ole meile ka väga meelepärane, aga ma tahaksin siiski komisjonilt teada, millised on nõukogus antud teemal toimuvad arutelud. võib-olla Äh, õnnestub meil selle teema juurde hiljas, hiljem tagasi tulla. Äh, ma arvan, et nõukogu nagu minu fraktsioongi äh, vaatab selliseid naeruväärseid muudatusettepanekuid ja, ja ei ole nendega nõus. nii et, et meil oleks vaja komisjonipoolset seisukohta. ja loomulikult ja ideaalne oleks kui nõukogu esindaja meile sellele küsimusele vastaks, aga ma tean, et kui kogemus, kogemusest tean, et kui nõukogule küsimus esitada, siis nad tavaliselt ei taha vastata. igatahes me toetame neid kompromisse, kuigi need meile eriti ei meeldi, aga me toetame neid, sest me tahame, et see ettepanek siiski edasi liiguks. mis puudutab teenindusaegasid ja müra, siis siin tuleb ka otsused langetada, siiani on nad jäänud langetamata teiste probleemide tõttu me oleme kindlad, et see asi jõuab äh, transpordikomisjoni ette tagasi ja ma tõesti loodan, et meil õnnestub homme leida lahendus ning tahaksin kuulda komisjoni vastust oma küsimusele. aitäh, härra Kraamer, järgmised. ja äh, Frau Lichtenberger. jah, proua Lichtenberger paraku on lennu hilinemise tõttu, ei ole veel siia jõudnud, seetõttu pean ma ise sõna võtma kõigepealt leiame, et tegemist on väga, väga vähese nii-öelda progressiga parlamendi poolt, me oleme väga pikalt seda arutanud, hääletanud ühe häälega ja plenaaristungil suure enamusega tagasi lükanud ning nüüd arutame seda uuesti. see ei ole minu, minu jaoks mingi tõeline parlamentarism, meil oli seisukoht ja see seisukoht oli, et asi peaks edasi liikuma nõukogusse, mitte tagasi parlamenti. nüüd on esitatud nõndanimetatud uus ettepanek, milles on ette nähtud kümneaastane üleminekuperiood ning äh, see näitab juba, kui, kui pakiline kogu see probleem on, see on ju selge. ja kui me võrdleme lennujaamu, siis äh, näeme, et äh, erinevusi on Euroopas suhteliselt vähe ning kui neid, kui see tõesti nii oleks, et Viini ja Frankfurdi lennujaamad näiteks oleksid niisugused lennujaamad, kus ma ei tahaks ümber istuda, sest minu pagas ära kaob ja kui taolisi näiteid veel oleks, oleks selle kohta mingi analüüs, siis oleks mul olnud väga hea meel seda lugeda. aga ma ei ole kuskil näinud niisugust riskianalüüsi või hinnangut ja ja see on lihtsalt, see ei ole aktsepteeritav, et ma tean loomulikult äh, lennujaama, kus sa ei taha ümber istuda, ma ei hakka neid nimetama, kõik teavad neid, sest äh, risk on, et teie pagas kaob ära, otsite seda seitse või kümme tundi aga mina ei nimetanud ühtegi. ja praegu Birminghamis peaks kõik korras olema ju, eks? nüüd teiseks. ja tema, tema lendab ju läbi Heathrow. rääkis ta, ta ise rääkis mulle sellest. nii et kogu see asi on minu meelest farss, et me seda uuesti kõike arutame ja uuesti läbi räägime ning äh, ning sisuliselt kompromissina rakendame seda ainult mõnedele lennujaamadele Euroopas. ning seetõttu meie seda asja ei toetagi ning äh, loodame, et see ka plenaaris nii jääb, aitäh. okei okay,, Mr Kaaler. härra Kaaler. jaa, vielen dank. suur tänu. ka minu jaoks on see komisjoni muudetud ettepanek asi, mida ei saa toetada nii et äh, ma loodan, et äh, sama, samuti saab esimese hääletuse puhul enamusega otsust, enamushääletega otsust tehtud nagu eelmisel korral. sest asi ei puuduta mitte komisjoni poolt mitte paremat õigusloomet, vaid nii-öelda oma naha päästmise õigusloomet. et asi ei puuduta siin kvaliteedi parandamist kuidagi, vaid turu avamist, nagu juba on räägitud kui meil on üks teenusepakkuja, siis eh, tema puhul võib eh, välja tuua nii positiivset kui negatiivset, täpselt samuti ka kolme või nelja puhul. garantiid ei ole, et meil kvaliteet paraneb, kui teenusepakkujate arv suureneb. ning eh, komisjon ei ole siin kuidagi seda, seda toimikut arendanud ning juhuks, kui seda paketi tagasi ei lükata, ütleksin ma, et ma oleksin hea meelega näinud, et et kompromissi läbirääkijad A2-s, meil on natuke aega veel kella kuu, neljani, viidates, oleksid maha tõmmanud viite kohalikele asjaoludele või olukorrale, millega oleks selgelt välja tulnud, et asi on ikkagi liikmesriikide pädevuses, sest minu hinnangul on lähimus väga oluline ning äh, selliselt oleks võimalik teatud protsessi riske vältida ning äh, juhiksin meie õigustalituse tähelepanu sellele. kompromissist C leian, et me peaksime arvesta-, arvestama liberaliseerimise käigus tunnistatud äh, enesekaitseõigust ning minu ettepanek oleks siin leida, et et me ei saaks piirduda ainult affiliated ettevõtjatest, see oleks minu teine ettepanek. kolmandaks leiame, et lennujaamade roll koordineerimises peaks suurenema ning puudujäägid maapealses teeninduses peaksid saama tõhusamalt kõrvaldatud. menetlus, nii nagu see praegu on ette nähtud, on väga pikk ja igav. lennujaamad peavad pöörduma pädevate asutuste poole, need asutused võtavad teiste asutustega ühendust, kõigil on kuus kuud aega vastata, see ei ole tõhus. ning äh, kompromissis F sellega seoses oleks minu ettepanek sellega seoses teha muudatus. usun, et need on kõige olulisemad punktid, millest ma tahtsin rääkida. aga üksnes siis juhuks, kui see kõige esimene ettepanek, mis meil oli, läbi ei lähe, aitäh. härra El Kadroi. aitäh, esimees, kõigepealt ma tahaksin öelda, et meie Sotsiaaldemokraatide fraktsioonis ei ole rahul staatus quo'ga, mis praegu kehtib. praegused õigusaktid on halvad meil on vaja komisjoni ettepanekut ja äh, meie oleme alati äh, üritanud parandada seda ettepanekut, mis on esitanud, esitatud. ma võin öelda, et me oleme saavutanud mõningast edu ning ma olen tänulik raportöörile, et ta oli mõningate meie seisukohtadega nõus. raportöör on mõista andnud, et et meil on õnnestunud äh, mitmetes punktides äh, saavutada kompromisse. Ähm, meie omalt poolt igatahes toetame suuremat paindlikkust, kui see puudutab äh, maapealse teeninduse pakkujate miinimumarvu me äh, leiame aga ka, et liikmesriikidel peaks olema ikkagi võimalik äh, välja valida kaks nõndanimetatud priviligeeritud teenusepakkujat ja me loodame, et äh, kompromiss kaheksa A kaks saab sellisel moel ka vastu võetud. mis puudutab allhankeid, siis streiki meie arvates ei saa pidada force majeure'iks Ehm, mis puudutab nüüd paindlikkust maapealse teenuse pakkujate arvu osas, siis me sooviksime, et meie ettepanek leiaks ühehäälse toetuse ning nagu ma ütlesin, sellisel juhul meie fraktsioon eh, toetab siis seda raportit homme. jah, <clears throat> äh, suur tänu, härra juba kuulsite, et Rahvapartei on ühehäälselt võtmas seisukohta selle dokumendi suhtes. kõigepealt tahaksin tänada raportööri, sest ta on tõesti olnud valmis kompromissiks. teiseks tahaksin rõhutada seda, mida härra Said just ütles, et ka meie oleme seisukohal, et me ei peaks selles valdkonnas rääkima liberaliseerimisest, vaid eh, sellest, et oleme edasi liikunud sotsiaaltingimuste osas ning kes selle raporti vastu hääletab, hääletab ka selles valdkonnas tehtud edusammude vastu ning rõhutan, et duopol või kahe teenusepakkuja lubamine ei tähenda alati paremaid tingimusi ja paremat liberaliseerimist ning seetõttu ei ole me piirdunud üksnes teoreetiliste märkustega, vaid teinud konkreetseid ettepanekuid. teiseks olen seisukohal, et kogu paketi suhtes ei ole siin äh, nüüd tegemist ju tuumikuga komisjoni õigusloome paketis järgnevaks viieks aastaks selle paketi näol, aga ikkagi kolmes olulises valdkonnas ähm, paneme paika teatud rõhuasetuse ning selles osas, mis homme hakkab toimuma seoses tuleviku arengutega, puudutab see ka läbirääkimisi kolmandate riikidega. mul on hea meel näha võimalust läbirääkimisteks nõukoguga ja lähimus minu jaoks on alati viimane lahendus, mitte küll halvas mõttes, vaid heas mõttes et kui me midagi muud ei, muus kokku ei saa leppida, saame lähimuses ikka kokku leppida, aga meie töö eesmärk peaks ju olema selles, et me ikkagi korraldame, korrastame midagi Euroopa tasandil ning ähm, lähimus või subsidiaarsus tähendab ju alati seda, et ühest regulatsioonist tehakse kakskümmend seitse regulatsiooni, sisuliselt igaüks reguleerib nagu, nagu ise tahab, nii et nii et seetõttu mina lähimust väga ei toetaks, aga loomulikult saan ma aru, kui inimestel on eriarvamused, sest see ongi ühenduse meetod, millest just räägiti enne. ning selles mõttes me ei ole halval teel, et me saame saavutada sotsiaalküsimustes lisaväärtust, saame saavutada täiendava vastutuse võtmise ning saavut-, saame saavutada hea arutelu nõukoguga, see dokument, mis meie ees praegu on, on dokument, mida on võimalik täiendavalt paremaks teha, aitäh! proua Foster. aitäh, esimees ja suur aitäh ka raportöörile ja kõigile, kes selle teemaga on tegelenud. Äh, ma olen nõus äh, Peter Van Daleni kommentaaridega. Äh, mul on mõned küsimused, ma vajaksin natuke rohkem selgitust kompromiss H osas. mulle tundub, et me siin ütleme midagi, mis enamik ettevõtete kohta ei kehti ja loomulikult me toetame korralikke töötingimusi aga mul on üks küsimus seoses artikliga kaksteist selles määruses ja see tuleb tagasiulatuvalt rakendada neid äh, kollektiivlepinguid. ma ei saa päris hästi aru, kuidas see toimub, kui ettevõtted näiteks ühe äh, ettevõtte personali ühest ettevõtte osast teise üle, üle viiakse. nüüd, mis puudutab kompromissi J, siis äh, siin äh, puudutab sama reegel äh, alltöövõtjaid ja jällegi neid äh, kollektiivlepinguid. ma tahaksin selles küsimuses saada natuke rohkem selgitust ja kompromissi eel tahaksin Äh, saada äh, selgitus streikide ja force majeure'i kohta. kui me räägime lennundusalasest seadustest, siis me alati vaatame erandeid ja üks olulisi erandeid, mis on seotud lennujaamadega, äh, on nimelt streigid. Neid peetakse alati force majeure'i osaks või mingiks soovimatuks tagajärjeks, kui reisijal ei õnnestu punktist A punkti B jõuda miks äh, streigid selles konkreetses õigusaktis ei ole äh, force majeure'i osaks? mujal ju on. niisiis, äh, minu arvates peaks asjad olema kõikides õigusaktides ühtemoodi kirjas. võib-olla raportöör või komisjoni esindaja selgitab mulle, miks see nii on. härra Weber. suur tänu, härra juhataja kuna palju on juba öeldud, teen lühidalt. kõigepealt peaksime olema hoolikad selles mõttes, et me ei aja põhjust ja tagajärge segamini. põhjus on siis, et me tahame turgu, turu avada ning ning kui me nüüd hakkame üksteist kiitma, et me oleme sotsiaalõiguslikus äh, plaanis siin midagi saavutanud, siis see on küll täiesti vale asi. et sisuliselt ei saavuta me sellega midagi, et me pakkujate arvu suurendame selles mõttes ning tekib küsimus, kas üldse mingeid muudatusi on vaja siis. nüüd seoses lähimusega. kui me teeme lähimuspõhimõtte alusel seda, siis poleks uut direktiivi ega midagi vaja, me võiksime asja jätta nii, nagu ta on. et subsidiaarsus või lähimus on niisugune mõnus sild, millest on nii hea üle jalutada, üle probleemide aga milles siis asi üldse on? et meil on ju olemas juba seadused, mis teatud võimalused annavad nüüd tahaksin käsitleda kahte asja, mis ei sõltu teenusepakkujate arvust. üks küsimusi minu jaoks on siin see, miks need maapealse teeninduse pakkujad, pakkudes eri teenuseid eri lennujaamades, ei tohiks ristsubsideerida oma erinevaid üksusi ning olen sellega seoses teinud ettepanekuid, kui neid ei toetada, kui me näiteks vaatame mingit monopoli, näiteks eh, monopoliga väljaspool Euroopa Liitu, kes eh, hakkab konkureerima oma hindadega, näiteks eh, hindadega, millest siis tulevad lõpuks ka need töötasud, mida makstakse oma töötajatele ja kui siis sisuliselt nii tekib monopol, ma võin tuua näite Saksamaalt, kus Šveitsis niisugune asi tuleb ja Šveits ei ole Euroopa Liidu liige, seetõttu nad saavadki seda teha. ja see on minu meelest taunitav. ning teine küs-, küsimuste ring, millega seoses ma ettepanekuid tegin raportöörile, puudutab eh, siis teenusepakkujate haldamist lennujaamade tasandil ja infrastruktuuri. siin on vaja täiendavat koordineerimist, arvestades seda, et järjest rohkem on neid ettevõtjaid, kes teenuseid pakuvad ning äh, tegemist on küsimustega, millele me, meil on vaja saada vastuseid, seetõttu mind üllatabki, et nendes, nende teemade osas tuuakse meil välja kompromissid, mis muudavad selle väga raskeks tehnilises plaanis. ja see ei puuduta, kas meil on nüüd üks, kaks või sada teenusepakkujat, me räägime siin küsimusest, kuidas see asi konkreetselt hakkab toimima. ja kuidas on kuidas me saa-, kui, kui meil on erinevad mudelid ja mul oleks olnud väga hea meel, et, et neid oleks põhjalikumalt kaalut-, kaalutud ja arutatud eh, eelnevate kuude vältel seoses ristsubsideerimisega erinevates lennujaamades või siis seoses haldusülesannetega infrastruktuuri haldajate poolt, aitäh. proua Lichtenberger. aitäh ning vabandage, et ma hilinesin. ja süüdi on Lufthansa tõesti on Lufthansa süüdi? kas teil jäi pagas kätte saamata? Ah, küsimus. ei, mul pagasit ei ole, sest ma, ma tean, et ma seda kunagi kätte ei saaks, aga ma kolleeg Herberiga eriti sageli ei nõustu, aga praegu küll nõustun selles osas, mis puudutab monopole. nimelt ma näen seda, mida need, mida see kaks või kolm teenusepakkujat tähendab et nad on, nad pakuvad samu teenuseid ja sama, samasuguse halva kvaliteediga üle kogu Euroopa. näiteks kui su pagas kaob ära, helistad ja, ja siis sisuliselt öeldakse sulle, et pole meie asi. ja, ja viidatakse sind edasi kümme, kaksteist korda ühele, teisele, kolmandale asutusele helistama. ja see ei ole ju reisija ülesanne. nii et minu hinnangul on siin tegemist tõsise probleemiga probleemiga, mis on tekkinud tänu niisugustele monopoolsetele struktuuridele. meil on praegu lennuliinide osas konkurents ühenduste osas pealinnade vahel ning meil on monopolid regioonide kohta ning see, see on täiesti, see ei ole aktsepteeritav nii tekivad väga keerulised struktuurid ja kolleeg just rääkis seoses juhtimisega, juhtimisülesannetega, et et keegi ei vastuta enam millegi eest ja vaene reisija peab helistama kümnesse või kaheteistkümnesse kohta. ning see on muutunud mitte erandiks, vaid põhimõtteks praegu. ning just need, need on asjad, mida praegune meie ees olev dokument ei lahenda samas, kui me tegelikult peaksime need küsimused lahendama, aga me ei saa neid lahendada sellega, et me tunnustame kahte või kolme suurt teenusepakkujat äh, üle kogu Euroopa, kes siis kas ristsubsideerivad või mitte. et me asja nende kätte anname, vaid me peaksime rääkima konkreetsetest tingimustest ja struktuuridest. kui meil on tohutu suured sõlmlennujaamad, siis üks niisugune halb teenusepakkuja võib tekitada kaose, mis kestab mitu päeva sest kogu süsteem on keeruline, mitte midagi ei ole teha. ma usun, et meie ees olev dokument ja ma kutsun siin tõesti viimast korda üles veel kõiki, et saama aru sellest, et see toimik on puht õigusloomelises plaanis siin enesele vastu töötav. me loome siin regulatsiooni, mis kehtib äh, üle Euroopa lennujaamadele ja mis nüüd järsku siis äh, välja tuleb, me, me mängime kõik kahe-kolme suure teenusepakkujate kätte, kes, kelle tegevuse tulemusena lõpuks veel asi, teenuse kvaliteet veel halvemaks muutub. see ei ole hea õigusloome. nii et palun hoidke oma näpud sellest eemal ja kui me tahame siin midagi teha, siis ärgem tehkem midagi, vähemalt midagi, midagi niisugust, mis töövõtjate õigusi veelgi piirab. ja nii-öelda uksed avab, mille läbi vähemalt mitte midagi paremat sisse ei tule. me üritame inimeste elu ju paremaks teha, mitte halvemaks. või vähemalt peaksime seda üritama. nii et kutsun kõiki veel üle, veel kord üles, et ärgem selle asjaga edasi mingim, aitäh härra Fleckenstein, te olete juba sõna võtnud, aga te saate veel sõna, aga tehke väga lühidalt. jah, saan lühidalt teha, sest ka mina olen seisukohal, et et ei ole mõistlik lugeda ette kõne ja, ja kolleegidele mitte kõneaega jätta. esiteks, seoses sellega, mida ma just kuulsin, paljuski on see huvitav ning meil on võimalik tulla raportööri, avariraportööriga kokku, härra Sassada, näiteks kui, kui ta on sellega nõus, võiksime me selle üle täna veel arutada, kui see aeg, ajaraamistiku mõttes võimalik on. teiseks, proua Lichtenbergi öelduga seos, öel-, poolt öelduga seoses, töötingimuste parandamine, kvaliteedistandardi parandamine on tõesti asi, ainus asi, mis, mida me saaksime siin mõistlikult parlamendina teha ja meie oleme sellega päri. aga et seda nüüd teha niisuguse sundliberaliseerimise saatel, sellele oleme vastu põhimõtteliselt ning seetõttu meie, meie ettepanek A kahes. ning lõpetuseks küsimus, härra äh,, härra Groschile. Te rääkisite, et, et väga tore on, et nõukogu tulevad läbirääkimised, et dokumenti saab parem, paremaks teha ja ma tahaksingi siis küsida, et missuguseid parandusi või te nõukogu poolt siin võimalikena näete või mis valdkondades vähemalt, aitäh. Äh, proua Maisner, te juba rääkisite, kas kõik tahavad nüüd uuesti sõna võtta? probleem on selles, et küsimusele tuleb ka vastus anda. ja siis juhtub, et meil tekib ajaprobleem. kõigepealt proua Maisner, aga palun tehke lühidalt, ei ole siin mingit teist sõnavõttude vooru, vaid lihtsalt selgituste küsimist. suur tänu, saan lühidalt teha sest eh, praegu jäi kõlama, et nagu mitte midagi paremat siit eh, nüüd ei tule, eh, midagi paremaks ei läheks no ma usun, et ikkagi vähemalt äh, neid venitusi saame me vältida ja see ei sõltu alati teenusepakkujatest, sellest me oleme juba rääkinud. aga mingeid asju me saame siiski paremaks teha, näiteks kvaliteedistandardeid, nagu ka allhankeid, mis praegu ei ole hästi reguleeritud, nii et mingid asjad, mis on Euroopa reisijate huvides, mille muutmine on Euroopa reisijate huvides, on siin siiski olemas ja seetõttu meie hinnangul on mõtet või minu hinnangul on mõtet nende ra-, raportööri poolt käsitletud kompromissidega töötada ja nende üle homme hääletada, aitäh! härra Kaaler, teie küsimus. härra Fleckenstein, aga mida te siis kavatsete teha, kui teie kompromissid läbi ei lähe, kas te hääletate vastu? jah, hääletan siis lõpuks vastu. kas teie või fraktsioon? fraktsioon. Eh, kolleegid mm need küsimused on täiesti asjakohased, aga minu komisjonis käivad asjad niimoodi, et esimees annab sõna, mitte igaüks ei karju ise koha pealt. nii et, et kui te tahate midagi öelda, siis annate kõigepealt esimehele märku ja mitte ei äh, karju siin üle saali omavahel. järgmisena komisjoni nimel härra Baldwin. aitäh, esimees mina teen väga lühidalt, sellepärast et ma olen siin komisjonis juba korduvalt sõna võtnud ja olen äh, neid teemasid juba käsitlenud. tahaksin tänada kõiki parlamendiliikmeid, kõiki assistente ja teisi, kes on äh, püsi-, pühendanud nii palju aega äh, maapealse teeninduse teemale. mulle pal-, mul paluti vastata ühele konkreetsele küsimusele, mille esitas härra Van Dalen ja see on nimelt nõukogu seisukoht ma võin teile kinnitada, et nõukogu on tõesti välja töötanud üldise lähenemise maapealsele teenindusele, nad toetavad komisjoni ettepanekut, et äh, lubada siis neid pakkumisi ja kollektiivlepinguid, aitäh. härra Zassada. aitäh, esimees veel kord istume me äh, ümber äh, ümarlaua ja vaatame üksteisele otsa ning äh, vaatamata sellele, et see dokument on niivõrd mahukas, meil on äh, Äh, see on äh, mitu tuhat lehekülge pikk, on äh, arutelu keskendunud ikka sellele, kas kaks või kolm teenusepakkujat. daamid ja härrad, pärast seda, kui ma olen seda dokumenti tõesti korduvalt lugenud, uskuge mind, see ei ole kõige olulisem küsimus. ja seetõttu olen ma pakkunud välja ka kompromiss A kaks versiooni kompromissiversioonid, äh, ühe põhjal siis liikmesriik ise otsustab, kas tahab turgu avada või ei, ja teine, kus me paneme paika miinimumteenusepakkujate arvu kolm ja suurte lennujaamade jaoks. Äh, mina olen äh, pärit riigist, kus on ligemale neliteist miljonit inimest ja meil ei ole sellist lennujaama, kus reisijate arv ületaks viisteist miljonit inimest niisiis äh, on selge, et me räägime siin ainult äh, väga suurtest lennujaamadest. Äh, keegi siin ütles, et me räägime hullumeelsest liberaliseerimisest. mulle tundub, et sellised inimesed ei ole seda dokumenti isegi kordagi läbi lugenud. selles dokumendis on kirjas väga palju kasulikke asju ja kui ma peaksin pöörduma roheliste või kuue fraktsiooni liikmete poole, siis ma tahaksin öelda, et äh, siin on äh, selliseid sätteid äh, tööliste õiguste kohta, mis mitte üheski teises sektoris Euroopa Liidus olemas ei ole. nii et, et me anname töölistele midagi sellist, mida keegi varem pole teinud ja kui me seda ei soovi, kui me ütleme, et kaks teenusepakkujat ei saa heakskiitu, aga kolm saavad, kas siis tuleb olla kogu selle dokumendi vastu, kõigi nende sätete vastu, mina inimlikus plaanis sellest aru ei saa kui eh, keegi on selle dokumenti kas või kord läbi lugenud, siis neile tahaksin meelde tuletada, et siin kõneldakse miinimumstandarditest. kui me tahame suurendada teenuste kvaliteeti, eh, siis tuleb see dokument ka ellu rakendada, ilma selleta ei suuda mitte ükski lennujaam sundida äh, teenusepakkujaid osutama parema kvaliteediga teenuseid. selleks ei ole mitte mingisugust võimalust, ei ole mitte mingisuguseid rahalisi sanktsioone teenusepakkujatele ja meil ei ole ka mingit võimalust neist lahti saada. Äh, see konkreetne dokument annab meile sellise võimaluse. kui me Äh, ei taha, äh, kui meile ei meeldi teenused, siis tuleb, äh, kui meile, kui inimestele ei meeldi see õigusakt, siis hea küll, lükkame selle tagasi, aga need, kellele see ei meeldi, muudkui räägivad ainult sellest, kas peaks olema kaks või kolm teenusepakkujat, samuti räägitakse teenuste kvaliteedist ja töötingimustest. aga me ei ütle siin, et me teeme ettevõtjate elu raskemaks, me räägime siin kriisist, sellest, et on vaja rohkem töökohti meie aga pakume välja siin kakskümmend seitse erinevat pakkumismenetlust, kakskümmend seitse erinevat loa andmismenetlust, selle konkreetse õigusaktiga oleks meil võimalik olukorda muuta. ning kui meie ütleme, et see dokument tuleks ellu rakendada, siis keegi ütleb, et meie hääletame vastu, sellepärast et teenusepakkujaid saab nüüd olema kaks või kolm. mina ei saa sellisest lähenemisest aru, ma ise ei kõnele saksa keelt, mulle näib, et et just see on selleks kõige suuremaks eraldusjooneks mina igatahes äh, leian, et praegune dok-, dokument parandab äh, kehtivat olukorda ning kohe pärast seda arutelu olen ma valmis kokku kutsuma äh, kõik variraportöörid ja ma teen teile kõigile kohvi välja. kohtume ja kohtume kolmandal korrusel ja räägime kompromissidest. aga ma tahaksin teile meelde tuletada, et me oleme neid kompromisse arutanud juba üle aasta ning viis minutit enne keskpäeva ütleb keegi, et me tahame seda dokumenti veelgi parandada. no kui tahate, siis saame viie minuti pärast kokku. aitäh, härra Sassada. jah, äh, äh, kaheteistkümne minutiga on võimalik kohutavalt palju kohvi ära juua. hääletus toimub homme äh, tahaksin teile meelde tuletada, et te oma hääletuskaardid kaasa võtaksite mina ei luba käega enam hääletada elektroonilise hääletuse ajal, nagu me varem oleme teinud. niisiis on väga oluline, et hääletustulemus oleks täiesti õige, nii et, et palun võtke oma kaardid kaasa ja e, võib-olla sekretäriaat tuletab ka saadikutele seda veel meelde. järgmine päevakorrapunkt on arutelu kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve pearaportööri proua Jenseniga, aga ta ei ole veel siia jõudnud ja ma teen ettepaneku, et me teeme pausi siis kella neljani, kuni äh, äh, proua Jensen siia jõuab. Okay, so you are open.

Okay, colleagues. Hi. We're now on to the next item on our agenda, which is the general rapporteur. niisiis, meie hulka on nüüd jõudnud kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve pearaportöör Ann Jensen. me kõik tunneme teda väga hästi me oleme täna sellises veidras ruumis. ja siin on eh, ilma binoklita saadikuid väga raske näha. aga suur aitäh, et te täna siia tulite. ma tean, et möödunud aastal eh, toimus meil väga hea mõttevahetus eh, härra Laviaga ning möödunud nädalal täiskogul toimus meil suur arutelu mitmeaastase finantsraamistiku üle. ma tean, et raportöör äh, äh, härra äh, Rikee ja proua Ayala Sender alustavad kohe arutelu Euroopa ühendamise rahastu teemal niisiis ähm, näib, et meie suhted eelarvekomisjoniga muutuvad üha lähedasemaks viimastel kuudel ja aastatel, sellepärast et Äh, meil on probleeme saamaks neid vahendeid, mida me vajalikuks peame. aga igatahes äh, tutvustage meile oma seisukohti, teil on nüüd sõna. aitäh, Brian ja aitäh, et te lubasite mul täna siia tulla. Äh, komisjoni, mis on mulle väga südamelähedane, kuigi ma enam sellesse ei kuulu tõepoolest, me oleme eelarvega hetkel vägagi erilises olukorras meil ei ole mitmeaastast finantsraamistikku, meil ei ole olemas vajalikke õigusakte, nii et, et valitseb suur ebakindlus. aga ma arvan, et äh, ma võin öelda, et transpordikomisjon on heades kätes äh, nii teie esimehe kui ka äh, variraportööri poolt. niisiis, ma arvan, et Äh, tegemi-, äh, tegemist on tõesti siis inimestega, kes mõistavad, millised on transpordi prioriteedid. aga loomulikult üks peaprobleem on see, et äh, mis sünnib läbirääkimistel Euroopa ühendamise rahastuga see on äh, ka üks teema, mida arutatakse seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, kus pannakse paika mitte üksnes kogusumma, vaid ka see, äh, kuidas erinevate valdkondade vahel jagatakse. nii et, et kindlasti on vaja arutada äh, nii finantsraamistikku äh, kui ka Äh, iga-aastast eelarvet, ka selles osas me peame siis äh, leidma, kuidas me saaksime keskenduda sellele rahastule. teine teema on loomulikult ametid. Äh, nõukogu väga tihti tuleb välja väga veidrate otsustega, teeb üleüldisi kärpeid ning üldse ei uuri tõsiselt, millised tegelikult on erinevate ametite vajadused ning loomulikult äh, tuleb ka selle teemaga tegeleda. homme äh, toimub esimene triloog äh, nõukogu, parlamendi ja komisjoni vahel, mis puudutab järgmise aasta eelarvet ning me peaksime siis arutama ka seda, kuidas me töötame Äh, näib, et nõukogu ei ole veel avastanud, et meil on Lissaboni leping ja Lissaboni lepingu järgi äh, kaks institutsiooni on nõukogu ja parlament võrdses seisus. Äh, asi ei ole enam nii nagu vanasti, kus nõukogu otsustas põllumajanduskulutused ja meie siis ülejäänu, me peaksime nüüd olema võrdses seisus ja see tähendab, et meil tõesti peaksid toimuma tõsised arutelud kõigi eelarveridade üle aga tegelikult on asjad niimoodi, et nõukogu näib, et ei ole üldse valmis meiega asju arutama äh, äh,. Äh, alles kakskümmend üks päeva pärast seda, kui me oleme oma eelarve ära hääletanud ja siis nad tahavad arutada ainult ühte asja, maksete assigneeringuid ja siis nad ütlevad, et eks me hiljem vaata, kuidas raha jagada, aga niimoodi asjale läheneda ei saa me oleme kaks korda olnud väga lähedal sellele, et meil üleüldse ei olekski eelarvet. niisiis ma arvan, et me praegu peame leidma parema viisi, kuidas oma tööd korraldada, selleks, et me tõesti saaksime juba varases staadiumis rohkem üksikasjadele keskenduda ja selleks on mul vaja teid ja mul on vaja erikomisjonide toetust äh, selleks, et ma oleksin hästi valmis just nimelt neid üksikasju arutama ja seda, kuidas me oma prioriteete tutvustame. aga ma tõesti usun, et need asjad, mis äh, on siis eelarves transpordikomisjoni pädevuses, äh, on valdkonnad, mis on äh, siis ka eelarve läbirääkimistel esiplaanil just nimelt kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, aitäh! aitäh! proua Düran on äh, meie raportöör sel aastal, palun! aitäh, härra esimees! aitäh, äh, kallis Ann! selle esimese sõnavõtu eest. tõepoolest, me oleme üsna erilises olukorras, sellepärast et me töötame äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve ajakava kallal, kuid samas oleme teadmatuses, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku ja seda, kas mitmeaastase finantsraamistiku eelarve võetakse vastu või mitte. aasta lõpuni me ei tea, milline lepe see olema saab, kui see üldse olema saab ja me ei saa unustada, et võib-olla leppeni üldsegi ei jõutagi ja siis oleme olukorras, kus meil on kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta piirangud ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvet sellisel kujul. nii et enne, kui me hakkame prioriteetidega tegelema omavahel sellest arutades, me peame leidma, kuidas äh, võtta äh, omavahelises suhtes kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvet, äh, MFF-i ja äh, Euroopa ühendamise rahastut, nii et äh, olukord on üsna äh, isepärane ajakava vaatepunktist muidugi me saame arutada siin, mida me tahame transpordikomisjonina kahe tuhande neljateistkümnenda aasta prioriteetide all näha. palun nüüd härra Riki. aitäh, härra esimees Mm, tõsi on see, et esimene küsimus, mis tekib, on see, millisele dokumendile tuginedes saab Anna oma tööd teha raportöörina. praegune probleem on selles, et me ei tea, millisel alusel Euroopa Komisjon teeb kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve ettepaneku. ta peab seda tegema, kuivõrd praegu ei ole mitmeaastase finantsraamistiku teemal lepp-, lepet, eelmisel nädalal toimus hääletus, kuid äh, seega teoreetiliselt peaks äh, komisjon tegema kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve ettepaneku mitmeaastase finantsraamistiku põhjal. me võtame arvesse siin, et me võime tulla siia tagasi ka nõukogu ettepaneku juurde, komisjoni ettepaneku juurest ja me võime mit-, Liitu äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvepunkti üle kanda. minu küsimus on see, mida komisjon äh, välja pakub meie raportöörile, et tema saaks oma tööd teha ja ma ei tea sugugi seda vastust. see tähendab, et me ei tea, millisel alusel me töötama hakkame kuid äh, ükskõik, milline see alus või ettepanek on, millised on üldised probleemid, mis meie puhul tekivad, on peamine äh, probleem siiski seotud äh, Euroopa ühendamise rahastuga, me nägime, et siin on probleem. kui me siin lähtume õiguslikust alusest, siis me ei saa teeselda, et meil on samasugune võimalus tegutseda vähendatud ressurssidega, nii et me peame nõukogu käest paluma, millised on praktilised järeldused ja kas meil on siin konkreetseid muudatusettepanekuid või Euroopa Ühendamise rahastu raames paindlikkust. mis puudutab mitmeaastast eelarvet transpordi puhul, siis kõigepealt tahaksin välja tuua üldise probleemi, mis on maksete probleem, mis ei ole lahendatud ja mis tekib kahe tuhande neljateistkümnendal aastal väga teravalt, sest tegemist on väga olulise probleemiga praegu. on meil kuusteist miljardit lahendamata pro probleemi ja äh, me peame vaatama, mida nõukogu siin saab ära teha. teiseks probleemiks on see, et teatud teemade puhul nii MFF-i kui ka meie mitmeaastase eelarve puhul on probleem kõigepealt meie eelarve puhul on agentuuride küsimus eriti keeruline lahendada, sellepärast et meil tekib siin eelarve, mis on väiksem kui varem, nii et me oleme suurendanud agentuuride missioone, teatud otsused on selle teemal, sellel teemal vastu võetud viimase mandaadi ajal ja samas on meil neljas pakett Euroopa raudteevõrgustiku puhul, kuid me vähendame siin vahendeid, nii et meil on äh, probleem agentuuride puhul, eriti just äh, raudteeagentuuri puhul, et meil on eelarvepiirangud, kuidas me saame siis äh, nende agentuuride vajadusi täita, see on väga tõsine probleem. ning veel üks probleem on seotud Horisont kahe tuhande kahekümnega, te teate, seal on väga oluline element transport meie jaoks on väga oluline küsimus äh, seal äh, edusammud just äh, raudteealal ning te olete näinud eelarve ettepanekuid Horisont kahe tuhande kahekümnendaks ja mida on ka vähendatud. ja eriti just transpordi puhul poolteist miljardit eurot vähem. ja tegemist on väga murettekitava asjaoluga ka siin on keerulisi probleeme iga-aastase eelarvega, mis on vastuolus teatud üldiste poliitiliste lähenemistega. räägin siin keskkonnaeesmärkidest, ma ei saa aru, kuidas me saame neid eesmärke täita, mis on raportis, komisjoni raportis olemas. siin on palju teemasid veel, mille puhul on kaks küsimust, ehk siis igasugune eelarveraamistiku puudumine, mis on täiesti enneolematu ning ma esitan uuesti oma küsimuse komisjonile, milline on see alus, millele rajatakse kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve, see on oluline meie raportööri jaoks, me peame selle küsimuse juba praegu esitama. ning teine asi, kuidas me saame teha rohkem palju vähemate vahenditega ma ei saa aru, kuidas me peaksime seda tegema ja siin on oluline, et nõukogu võtaks vastutuse ning ütleks, kus nad loobuvad teatud eesmärkidest, mida nad on varem heaks kiitnud. ma arvan, et me peame nõukogus nende vastuoludega silmitsi seadma. see oli siis praegu minu poolt kõik. Thank you very much, Mrs Gadia Zabal-Rubia. aitäh ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Gardia Zabadil aitäh, esimees, lõpetaksin, alustaksin sealt, kus härra Rikee lõpetas. Äh, suur küsimus on see, kuidas saavutada palju enamat, palju vähemate vahenditega me arutame selles komisjonis konkreetselt küll transporti, aga samasugune arutelu on meil toimunud ka eelarvekomisjonis. millised äh, on need prioriteedid, äh, mida me äh, endale seame kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks, kui meil ei ole korralikke vahendeid nende saavutamiseks? probleeme finantsraamistikuga on see, et kui meil õnnestub saavutada kokkulepe või kui meil ei õnnestu seda kokkulepet saavutada, siis kas või kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks tähendab see kümme miljardit eurot vähem see ei puuduta küll põllumajandust, vaid mitmeid teisi eelarveosasid, mis puudutavad meid, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend, mida härra Rikee mainis. niisiis, meil on vaja selgeid prioriteete, aga väga raske on äh, jagada mingeid summasid, enne kui lõplikke kokkuleppeid ei ole. me oleme alati äh, kritiseerinud nõukogu selle eest, et äh, selliseid üleüldisi kärpeid ei saa teha, sellepärast et meil on äh, prioriteedid ja seega võivad kärped keskenduma teatud eelarverubriikidele. ma arvan, et, et need kärped, mis praegu on tehtud, nende üle tuleks uuesti mõelda. kõigepealt meil on need üldised summad Šurjani äh, raportis me räägime nendest, aga lõppkokkuvõttes on meil vaja ka arvud paika panna. ning kui need arvud äh, on olemas, siis kuidas me hakkame otsustama, kus kärpeid tehakse? ei saa ju igalt realt lihtsalt sama summat kärpida, nii et, et me peame vaatama äh, prioriteete, transport, telekommunikatsioon, Euroopa ühendamise rahastu ja ka teised programmid. on need, mida Äh, meie otsused väga tugevalt mõjutavad ja siis veel maksete küsimus. Äh, siin juba öeldi, et see asi on veninud kolm aastat, meil on möödunud aastast puudujääk ja me ei tea, kuidas meil õnnestub seda probleemi sellel aastal või järgmisel aastal lahendada ma ei usu, et nõukogu oma strateegiat muuti, muudab, proua Jensen ütles selle ka algusest välja ning äh, pärast seda, kui me oleme oma prioriteedid läbi vaatanud, lõppkokkuvõttes taanduvad kõik need arutelud ikkagi sellele äh, summale, mis nõukogude jaoks on äh, selliseks piiriks, mida ületada ei saa ja meie neid seda seisukohta muutma panna ei saa. niisiis äh, lõppkokkuvõttes meil on eelarve kuusteist miljardit puudujäägis, ma loodan, et homme meil õnnestub äh, vähemalt panna mingid alused oma tulevastele tööle, äh, pidada kohtumisi ja sõlmida kokkuleppeid, äh, sellepärast et vastasel juhul ükskõik kui paljusid asju me ka ei arutaks ja kui paljudes asjades me ka kokku ei lepiks, kui meil ei ole vahendeid ettepanekute elluviimiseks, siis ei ole neil ju suurt mõtet. me ei saa ju lubada seda, et me eelarve puudujääki suurendame Äh, ja kõik, mida maksete assigneeringutega ei ole kaetud, on äh, siis äh, summad, mis tuleks eraldada liikmesriikidele, kui me nüüd seda eelarvet, siis üks sõna, mis kogu aeg tõstatub, on ebakindlus. me ei tea, millised need lõplikud summad saavad olema ja mõnes mõttes me peame neid arutelusid justkui vaakumis kõik sõltub nõukogu kokkuleppest, kui see kokkulepe kunagi üldse sõlmitakse, proua Maisner. suur tänu, härra juhataja. mul on väga hea meel, et Anne Jensen on meie raportöör, sest ta teab transpordivaldkonda väga hästi. ja transpordivaldkonna seisukohalt on loomulikult sellise raportööri kirjutamine suhteliselt negatiivne, kui me neid arve vaatame sest see on nagu õhuta ruumis hingata proovimine parlamendi poolt tagasi lükatud finantsraamistik, olen siin täiesti äh, päri selle seisukohaga, et nõukogu poolt välja pakutud kärped on vastuvõetamatud ning äh, paindlikkuse küsimus tõusetub teravalt ning ka kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend finantsraamistik loomulikult mõjutab järgmise aasta eelarvet loomulikult Euroopa ühendamise rahastu seisukohalt ähm, on meie olukord isegi positiivne, kus, äh, kuna meie vahendeid vähendati ainult kolmkümmend protsenti, samas äh, näiteks digitaalvaldkonnas vähendati kaheksa üheksandiku võrra. aga ometi meil on ka siin TNT äh, võrgud ja mitmed muud eesmärgid, mille suhtes me oleme kõik olnud nõus sellega, et tegemist on olulise eesmärgiga tulevikku suunatud eesmärgiga. aga seda tulevikku suunatust ei ole praegu nendest arvudest näha. nagu Dominic Riiki õigusega mainis, ka Horisont kakskümmend kahekümnega seoses on nüüd tegemist olukorraga, kus ametid ei saa oma ülesandeid täita olemasoleva rahastuse pinnalt ning ning väga huvitav on nüüd näha, kuidas nii järgmise aasta eelarve kui ka MFF plaanis neid küsimusi hakatakse lahendama ja me peame äh, tõsiselt arutama seda selles plaanis, et mis on realiseeritav tegelikult nende vahenditega. ning äh, tänan juba ette eelarvekomisjoni ja selle saadikuid, kes äh, oma tööd kindlasti väga tõhusalt teevad ja mul on väga hea meel, et seal on palju inimesi, kes transporti tunnevad, aitäh! ja, paldies, preksjataja Kungs, mis pimses kõigepealt pealegi suur tänu, härra esimees, kõigepealt tahaksin äh, toetada kolleege äh, kellel on väga hea meel, et äh, just Anne on see, kes on raportööriks määratud, sest äh, tal on väga palju kogemusi eelarve teemal ja ka meie komisjonis. mis puudutab ebakindlust, siis ma arvan, et äh, kõik, mis puudutab eelarvepiiranguid, siis siin on kõik väga selge, nõukogu ja parlamendi otsuseid arvesse võttes ei ole nõukogu väljendanud suurt äh, vastasseisu ja meie seisukoht on äh, läbirääkimistel olnud väga selge, mis äh, puudutab paindlikkust selle eelarve puhul. ma leian, et komisjon oma kahe tuhande neljateistkümnenda aasta ettepanekuga peab läbi vaatama omaenda projektid, omaenda plaanid, mis transporti puudutavad, näiteks need, neid projekte tuleb kohandada, sest meil ei ole piisavalt ressursse ja meil ei ole ka Euroopa ühendamise rahastu jaoks piisavalt ressursse, ka siin peab nõukogu väga selgelt ennast väljendama, mis puudutab ressursse iga punkti puhul ja siin me ei saa nõukoguga nõustuda ja me peame äh, tegema siin kohandusi komisjoni ettepanekutes ja sellel alusel me saaksime juba raportööriga tööd teha. me peame aru andma endale, et me oleme siia kaasanud palju projekte Euroopa ühendamise rahastusse ja TNT puhul, siin on palju rohkem projekte kui meie eelarve on seda eelnevatel aastatel lubanud, nii et me peame olema realistlikud, neid projekte kõiki ei saa ellu viia. samas ei ole ma kindel, kas me peame neid projekte uuesti läbi hakkama vaatama või laseme liikmesriikidel kaasrahastada kõige suuremaid transpordiprojekte, sest me teame, et kaasrahastamine vähemalt suures osas tugineb liikmesriikide eelarvetele võib-olla see ei puuduta otseselt Euroopa ühendamise rahastut, kuid ma arvan, et nõukogul on siin küllalt häid tulemusi ette näidata. mis puudutab agentuure, siis on siin valitud väga hea lähenemine. raudtee puhul volinik ütles, et turud ja ettevõtted, kes sertifitseerivad ronge, mängivad, maksavad agentuuridele selle eest ja ma arvan, et see on hea lähenemine. võime siin vähendada ka maksumaksja panust tänu sellele ning jätta rohkem tegutsemisruumi agentuuridele endile. ma arvan, et see äri võiks katta ka suurt osa agentuuride eelarvest tulevikus, ma arvan, et see on väga hea suund, mille suunas tegutseda, aitäh. ja, härra Kross, teen lühidalt, härra esimees, tahaksin kõigepealt ka tänada eelkõnelejaid öeldu eest ning usun, et eelarve küsimused on Anne käes väga õiges kohas, aga probleem on selles, et nad ei ole nõukogu inimeste käes õiges kohas. ning me peame siin olulist veenmistööd tegema. kaks olulist punkti minu jaoks. esiteks, parlamendina annaksime me vale nõu, kui me hakkaksime kohe tegema kärpeid olukorras, kus me, kus me oleme just vastu võtnud otsuse, et me nõukogu seisukohaga eelarveraamistiku küsimuses päri ei ole, nii et me peaksime siin ära ootama kõigepealt minu jaoks lähtepunkt aga küsimus, mis on suunatud komisjonile, on minu jaoks ka oluline küsimus, nimelt et millest komisjon lähtuma hakkab oma eelarve ettepanekus, ma usun, et komisjon ei lähtu mitte nõukogu ettepanekust, vaid oma ettepanekust, sest see on see töö alus, mis mulle praegu tuttav on. ning teine asi, mida Dominik kas-, käsitles, on volitused eelarve prot-, protseduuri raames. ning see on äärmiselt oluline, sest need kulud kulukohustused, mis võetakse, need tuleb välja maksta lõpuks. ning nüüd on meil ju esimesed kohustused muutunud sissenõutavaks, umbes kuusteist miljardit meie valdkonnas, kui ma ei eksi, ning äh, siin on vaja see küsimus kohe lahendada. ning nüüd ongi küsimus, kas see volitus, mis praeguses menetluses on, puudutab jooksvaid kulutusi või ka varasemalt võetud kulukohustusi, sellele küsimusele on vaja vastust. kolmas, ametite küsimus. võib-olla ei ole Euroopas vaja mitte nii palju häid poliitikuid kui häid psühhiaatreid, sest meil on riigid teinud ettepanekuid Euroopa ühendamise rahastu prioriteetide kohta ning on seisukohal, et äh, Raudteeamet peab olema palju pädevam, ent paraku me näeme, et ei anta selle äh, tagamiseks vajalikku raha ameti käsutusse. ning me peaksime vastava rõhuasetuse selgelt välja tooma, et tegemist on selge vastuoluga ühelt poolt eesmärkide vahel, mis on seatud, ootuste vahel, mis Euroopalt oodatakse ning teiselt poolt selle vahel, mis siis Euro-, mis siis ametite käsutusse antakse ja me peame arvestama seda, et Euroopa eelarve on ainult üks protsent liikmesriikide eelarvete summast ja liikmesriikidel jääb üheksakümmend üheksa protsenti järgi ja nad ei saa ikkagi oma ülesandeid täita ja tahavad Euroopalt saada ühte, teist ja kolmandat, nii et nii et me ei peaks hakkama praegu tegema seda, mida nõukogu meilt ootab, nimelt kärpeid, ja mida me võib-olla niikuinii tegema peame lõpuks, aga peaksime ikkagi lähtuma komisjoni ettepanekust, panema nõukogu vastutama oma äh, prioriteedi seadnud seadete eest, me ei saa hakata vähendama veel kahekümne protsendi võrra näiteks transpordi valdkonnas mingeid projekte maha tõmbama. nii et mul on hea meel näha arutelu nõukoguga, kus äh, liikmesriigid peaksid selgelt välja ütlema, mis projektid nad on nõus oma riigis maha tõmba, tõmbama. siin on Michaelil loomulikult oma ettekujutuses asjad, aga niisugune arutelu minu hinnangul oleks vähemalt realistlik, aitäh. We'll hear Michael's views ja, now. Ja, zunächst bedanke ich mich natürlich, dass Anne Jensen kõigepealt tänan äh, Anne Jensenit meie komisjoni tulemast. meil on hea meel teda näha ja meil on hea meel teada, et tema selle küsimusega tegeleb. kui nüüd olla küüniline, nii nagu seda on juba olda, oldud, siis on täiesti ükskõik, kui palju me raha saame, kui palju me kärbime, üks asi on kindel, ei nõukogu ega komisjon ega parlament ei ei saa ju konkreetse projekti kohta aga, aga hakata ütlema, et et seda me nüüd teeme, seda ei tee. et sisuliselt on ju nii, et liikmesriikides otsustatakse, et vot meil on viis miljardit ja niisuguseid projekte me nüüd teeme ja niisuguseid me kaasrahastame või, või teisi ei kaasrahasta. viimasel eh, finantsraamistiku perioodil tahtsime kakskümmend protsenti saada üle-euroopaliste võrgustike jaoks ning saime lõpuks kaheksa miljardit ehk umbes kolmandiku kas selle tulemusena tõmmati maha kas või üks projekt? ei tõmmatud. nüüd Euroopa ühendamise rahastu siin, siin on ju maha võetud ainult kolmandik raha. ehk siis ei oleks üldse vaja eriti palju maha tõmmata ning, ning äh, ühtegi projekti ei ole maha võetud, me kuuleme ainult, et on vaja uusi projekte teha. nii et siit, äh, siit me näeme, kust saab maha tõmmata. asi puudutab äh, Stuttgarti nüüd, aga mitte raudteejaama. see, see maksis kaheksateist miljardit Euroopa liit ei maksnud sellest kopikatki. kui me võtame Stuttgarti ja Ulmi vahelise lõigu või siis Bratislava lõigu, siis, siis on see väga oluline, Stuttgardis seitsekümmend protsenti reisijatest tuleb maha, kolmkümmend protsenti ainult sõidavad edasi, ent see on väga oluline kaubavahetuse seisukohast. Äh, Bratislava ja Pariisi vahel ei ole see kaubavahetus võimalik, sellepärast et see Äh, et meil on vaja uut raudteeliini, mis maksab kolm miljardit, sest vana läks liiga järsult mäkke ja kaubarongid ei saanud sealt üles, see maksab kolm miljardit eurot ning äh, kaasfinantseeritakse umbes kaheteist, neljateist protsendi ulatuses Euroopa Liidu poolt. ning, ning kuidas siis see peaks muutma seda, seda gradienti, seda järskust ning äh, nüüd komisjon ei ole selles suhtes midagi öelnud. ja ja sel-, ja sisuliselt ehitatakse kauba, kaubarongide jaoks nüüd uus tee, mis on täpselt sama järsu kallakuga ja kui me nüüd nii, nii nõmedaid projekte kolme miljardiga kaasrahastame ühendustele Berliinist Minošjasse, Berliinist Tšetši, Berliinist Wroclawi ja nende jaoks ei ole raha olemas ja samas, kui ma äh, tahan äh, sõita Südbanist Bremenisse, Austriasse või, või Freiburgi või Kolmarisse, siis, siis ei ole järsku nende jaoks raha enam olemas. kui see on nüüd see poliitika, mida me tahame ajada, siis, siis mina olen, olen selge küünik. ükskõik, kui palju raha me saame, ükskõik kui palju tuleb, maha me midagi ei tõmba, mingeid projekte maha ei võta, kõik äh, läheb endiselt edasi ja pärast meie surma jääb kõik ikkagi samuti käima, aitäh! aitäh, Michael! ja palun nüüd vastata. jah, jätan sellele komisjonile otsustada, millised projektid on arukad ja millised mitte. muidugi on tõsi, et kui te vaatate kahe tuhande seitsmeteistkümnenda ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta var-, vahendite vahet ja Euroopa ühendamise rahastust, siis siin on tohutu suurenemine toimunud, mitte nii palju, kui komisjon on pakkunud, kuid meil on siin head projektid ja nüüd, kus vahendeid on vähem, peame otsustama, kas meil on vaja kõiki projekte või kas nad peaks äh, olema vähem rahastatud, kui kõik projektid jäävad alles või kui, kas me peaksime kasutama uusi finantsinstrumente ja kuidas seda kõike ellu viia kuid mina kartsin, et nõukogu eh, ja ülemkogu on eh, rangemad Euroopa ühendamise rahastuga. Nad eh, jätsid alles väga suure suurendamise, kui te vaatate aga seda eelarve osa ja härra Rike mainis siin ka teadusuuringuid, mis on väga oluline faktor selle komisjoni jaoks siin, siis ülemkogu ütleb, et Äh, peaks aset leidma kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta põhjal suurem kasv. kui te vaatate arve, siis võimalus eelarve suurendamiseks kahe tuhande kahekümnenda aastani on alla viie protsendi, see on väga ambitsioonikas ja meil on siin väga palju teadusuuringuid ees ootamas kui pärast seda perioodi, kui teadusuuringute kulutused kasvasid seitsmekümne protsendi võrra kahe tuhande seitsmendast aastast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, siis äh, seda peaaegu ei muudeta. see, siin on asjad üsna negatiivsed ja siin on üsna keerukas äh, ka agentuuridel muude kulutustega, sellepärast et meil on üsna kitsas raamistik äh, kategooria üks A ja pärast seda otsust, kui me ei saa rohkem paindlikkust ega rohkem ressursse sellesse valdkonda, siis see eelarve moodustab ainult kolmteist protsenti endiselt laiemast eelarvest. paljud teist küsisid, mida kavatseb komisjon teha, Isabel, Aida paljud küsisid, mida kavatseb komisjon teha ja komisjon annab iga kord uue vastuse, kui me neile selle küsimuse esitame. nii et me ütlesime komisjonile välja pakkuda, mida nad äh, kavatsesid MFF-i raames välja pakkuda, sest see on ettepanek, mille kallal on tõsist tööd tehtud ja isegi kui äh, ülemkogu on nõukogu suunised äh, edastanud läbirääkimisteks, siis ei ole endiselt kokkulepet. Mm, nii et äh, see peaks olema alguspunkt läbirääkimistel, miks me seda ei tee? ning lõpetuseks. Äh, komisjoni eelarve peadirektoraat on öelnud, et nad tulevad oma pakkumisega välja hiljem kui kavatsetud maikuus ja nad on avastanud, et ülemkogu on oma seisukohta väljendanud, nii et võib-olla nad võtavad seda arvesse. ja see on praegune olukord, me võime neile soovitada omaenda pakkumise juurde jääda, kuid me ei saa muidugi neile midagi peale suruda, kui nad seda teha ei taha nii et see on see, kuidas asjad toimuma hakkavad. meie oleme teinud ettepaneku, et me peaksime kindlalt jääma algse komisjoni ettepaneku juurde, kuid ma arvan, et see komisjon siin on määrava tähtsusega nii MFF-i läbirääkimiste kui ka iga-aastase eelarve läbirääkimiste puhul panustades äh, oma soovitustega, kuidas edasi liikuda, ma arvan, et see on üsna oluline. ja oluline on see, et kui me ei lepi kokku, kui meil ei ole mitmeaastast finantsraamistiku aasta lõpuks ja meil on kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvepiirangud, siis tähendab see vähem raha kategooria üks A raames, mis tähendab teadusuuringutele, Euroopa ühendamise rahastule kuid mitte nii vähe, kuid see on just aasta-aastalt, kui olukord muutub väga keeruliseks, sest kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta piirangud näevad ette palju vahendeid põllumajandusele ja regionaalsetele fondidele. nii et ilmselt saame olukorraga hakkama, kuid ma arvan, et see komisjon siin peaks meeles pidama, et kuigi Euroopa ühendamise rahastu vahendeid vähendati ja me peame vaatama, kas me ei saa kõrgemat rahastamise taset siiski tagasi, milliseid, me peame vaatama, mida me ei tohiks teha ja härra Kraameril on palju ettepanekuid siin ja me peame tagama, et ähm, rahast lõigatakse võimalikult palju kasu, ma arvan, et see on oluline. ning äh, ma tänan teid kommentaaride eest ja ootan rõõmuga meie edasist koostööd. üks ainus märkmus veel lõpetuseks. see komisjon siin on olnud üsna aktiivne pilootprojektide ettevalmistamisel, mis toetavad transpordi- ja turismipoliitikat ning ma arvan, et see on oluline teema ja te teate, et kuskil mai-juunikuus on meil vaja konkreetseid ideid, aitäh! aitäh, Anne, selle ettekande eest ja vastuse eest äh, saadikute küsimustele. ma olen nõus Gesine Meissneriga, et praegu võib-olla ei ole parim aeg olla eelarveraportöör, aga minu arvates on oluline, et selle tööga tegeleksid tõesti kvalifitseeritud ja head inimesed ning äh, minul on kindlasti hea meel, äh, et meil on väga hea meeskond siin transpordikomisjonis, äh, proua Düran ja isegi variraportöörid on meil väga head nii et, et meie igatahes anname teile kindlasti suuniseid, kuidas meie arvates eelarve peaks arenema ja me teame varasematest kogemustest, et te tunnete empaatiat või poolehoidu transpordi vastu. niisiis äh, suur aitäh, äh, et te siia tulite ning jääme ootama koostööd teiega eelseisvatel nädalatel. suur aitäh, Ann! ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Euroopa Liidu lennundusalane välispoliitika. tegemist on härra Marinesko raporti eelnõuga, aga härra Kross on siin ja tutvustab raportit härra Marinesku asemel. suur tänu. austatud esimees, kahjuks ei saanud kolleeg Marinesku tulla täna ning palus lühidalt rääkida mul tema raportist ta rõhutab raportis seda, et lennundus on majanduslikult Euroopa tasandil valdkond, millest tuleneb oluline lisaväärtus. kolmsada kuuskümmend miljardit umbes hinnatakse seda ning, ning umbes viis miljonit inimest töötavad lennunduse valdkonnas Euroopas. eesmärk pikemas plaanis seisneb selles, et me Euroopa-siseselt suurendaksime võimekust lennundusvaldkonnas ning ei laseks silmast, silmist ka turvalisuse ning keskkonna küsimusi. mis puudutab rahvusvahelist koostööd, siis on see eriti oluline selles valdkonnas, sest lennunduses ei saa tegutseda ilma rahvusvahelist olukorda silmas pidamata Euroopas. ning äh, vahemärkusena võiks öelda, et et ETS menetluses on meil praegu selle kohta väga hea näide omast käest võtta. ning seetõttu lisaks olemasolevatele rahvusvahelistele kokkulepetele selles valdkonnas peaksime püüdlema kokkulepete poole nende riikidega, kellega kokkuleppeid veel ei ole ning üritama neid kokkuleppeid järk-järgult sõlmida selleks, et me paremini suudaksime hallata lennutranspordi globaalset üleilmast, üleilmset mõõdet ning selles valdkonnas tuua välja ka Euroopa huvid. meil on oluline, et Euroopa-siseselt rakenduks meil Ühtse Euroopa taeva programm Häiri Marinescu hinnangul on siin kaks olulist aspekti. kõigepealt meie algatuste usaldusväärsus, usutavus. ma räägin algatustest, kus me üritame oma lennundusruumi optimaalselt kasutada ning pidada seejuures silmas turvalisuse ja keskkonnaküsimusi ning äh, käsitlusvõimekuse küsimusi ning üritades edasi liikuda kahekümne seitsme erineva arvamuse juurest, et igal liikmesriigil on oma seisukoht, et see kindlasti ei ole positiivne näide. ei ole näide, mille valguses võiks öelda, et Euroopa juhib arenguid selles valdkonnas ning teine aspekt, mis on minu hinnangul võib-olla veel olulisem, on see, et et parema koostöö vallas, nagu näiteks rahvusvahelises lennundusorganisatsioonis, ei peaks me rääkima mitte kahekümne seitsme liikmesriigi, vaid ühe häälega, aga see eeldaks, et meil on Euroopa tasandil märksa paremad ja kokkulepped, mitte üksnes teoreetiline nõusolek. ning isiklikus plaanis võiks siis veel lisada, et majanduslikult vaadatuna on lennundus Euroopas astunud nii-öelda sammu tagasi võrreldes teiste regioonidega, see puudutab nii käivet lennufirmade osas kui ka teisi küsimusi ning äh, see on asi, mida me peaksime käsitlema. seoses sellega, kuidas tagada tulevikus äh, mõistlik tasakaal eri transpordiliikide vahel, kusjuures lennundus on üks oluline transpordiliik ning äh, meil tuleks Euroopa häält tugevdada siin mitte ainult majanduslikus plaanis, vaid ka teistes aspektides, mis on meile olulised. see oli härra Marinescu dokumendi põhiline sisu, millest ta soovis, et ma teile räägiksin. aitäh! aitäh, härra Grosch! härra El Kadroi kõigepealt Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel. aitäh, esimees! kõigepealt ma tahaksin vabandada meie variraportööri nimel, et ta ei saa täna kahjuks siin olla, nii et, et äh, mina asendan Jörg Leifriedi. tahaksin kõigepealt tänada raportööri härra Marineskut raporti eelnõu eest. Äh, mitmed väga olulised teemad on selles raportis juba käsitlemist leidnud, mõningaid punkte võib-olla saaks veelgi põhjalikumalt äh, arutada ja meie oma fraktsiooni poolt tahaksime lisada ka mõned uued asjad me võiksime näiteks vaadata lennureisijate õiguste läbivaatamist ja seda, et meil on võimalik luua maailma kõige parem süsteem selles vallas, üksikasjalikumalt peaks käsitleda ka äh, äh olemasolevaid majandusnäitajaid Euroopa jaoks, nagu näiteks äh, suur konkurents, äh, mis tuleb Lähis-Ida lennufirmadelt, samuti äh, toetust ja abi, mis need firmad saavad Äh, samuti võiks rääkida meie konkurentsist äh, kogu maailmas, äh, eriti lõunasuunal ning samuti võiksime rääkida Euroopa sisesest konkurentsist, mis samuti nõrgendab meie positsiooni väljaspool, sellist äärmuslikku hinnakonkurentsi, mida soodustavad odavlennufirmad Äh, samuti äh, ebaausaid äh, tavasid, mis puudutavad sotsiaalseid ja töötingimusi, subsiidiumeid regionaalsetele lennujaamadele ja nõnda edasi. ja samuti peaks mainima seda, et praegune komisjon ei ole võib-olla alati olnud väga kiire strateegiatega välja tulema ja probleemidega tegelema Te teate, et me arutame siin juba äh, lennujaama, lennunduspaketti, sellest ma äh, uuesti rääkima ei hakka. me arvame, et äh, hea lahenduse leidmine on väga oluline selleks, et meil oleks tugev lennundussektor Euroopas ja me loodame, et Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon leiab sügisel lahenduse, me küll ei tea veel, milline see on, aga eks näis samuti võiks vaadata seda, et resolutsioon, mis puudutab Euroopa lennujaama julgeolekutasusid, Jörg on raportöör selles küsimuses ja see raport võeti vastu siis enamusega, üheksakümmend kuus protsenti toetas seda ja see võeti vastu siis kahe tuhande kümnenda aasta mais, aga nõukogus on asi endiselt blokeeritud. samuti peaks kõnelema eh, eh, reguleerivate standardite lähenemisest Äh, ja mitte ainult Euroopas, vaid ka kolmandate riikidega, sellepärast et kui turge avatakse, siis see peab toimuma õiglaselt ja ausalt ning äh, reguleerivate standardite lähendamine on see äh, asi, millele peaks tähelepanu pöörama ja siis kaubandus- ja investeerimisleping Euroopa Liidu ja USA vahel mõjutab ka väga oluliselt lennundussektorit ning seetõttu ma leian, et meie siin transpordikomisjonis peaksime ka selle olulise teemaga tegelema. aitäh! härra, aitäh, härra El Kadri, äh, kandsite ette täpselt samasuguse hooga nagu härra äh, Leifrid, äh, proua Maisner. aitäh, mulle näib, et täna on see päev, kus raportöörid ja variraportöörid on ära, mina räägin Phil Benjoni ees, kes ei saa Inglismaalt tulema. kõigepealt tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest härra Benjon ütles, et, äh, ütleb, et me oleme paljudes punktides nõus, eriti mis puudutab lähenemist ühtsele Euroopa taevale ja, ja tööhõivet ning äh, ma tahaksin lisada, et äh, ühtse Euroopa taeva olukord on tõesti kahetsusväärne ja lausa ja naeruväärne, ma loodan, et et selles vallas asjad hakkavad arenema. raportöör rõhutab, et meil on vaja võrdseid eh, tingimusi Euroopa Liidu eh, riikidele ja kolmandatele riikidele ja eh, samuti rõhutatakse kahepoolsete lepingute olulisust, aga näib, et nendel lepingutel praegu ei ole tõelist majanduslikku hüve, nad ei loo võimalusi Euroopa Liidu lennuettevõtetele. võib-olla Euroopa Komisjon kommenteeriks seda teemat, seda palub härra Benjan mis puudutab nüüd äh, infrastruktuuri sõlmlennujaamades, siis härra Benjon tahab rõhutada, et liikmesriigid peaksid olema palju innovaatilisemad selles osas, kuidas nad oma lennujaamade läbivaskevõimet kasutavad. ja kus tahetakse välja töötada regionaalseid äh, lennujaamu või siis äh, spetsialiseeritud sõlmjaamu, selleks on võimalused olemas niisiis, need olid härra Benjani märkused, mis ta mulle edastas aitäh, proua Maisner, proua Foster. aitäh, esimees ning suur aitäh ka raportöörile, keda küll kohal ei ole, aga noh, tänu sellegipoolest härra Marinescu on minu arvates koostanud üsna kõikehõlmava raporti. peatuksin mõnel asjal. nagu ta täiesti õigesti ütleb, oleme me sellel teemal kõnelnud juba üle kümne aasta ja loomulikult paljude eh, lennuteenuste lepingute osas oleme me teinud suuri edusamme ning raportor täiesti õigustatult tõstab küsimuse, et on vaja, on mõningad olulised riigid, millega meil on vaja rohkem edusamme. loomulikult selles osas ma teda toetan, võib-olla peaks sinna nimekirja lisama ka Brasiilia, arvestades seda, mis meil hetkel toimub. niisiis mis puudutab üldist lähenemist, siis äh, ma toetan seda. Äh, mina olen Ühtse Euroopa taeva raportöör ja ma arvan, et äh, seda teemat tuleks mainida nii tihti kui võimalik ja loomulikult me loodame, et komisjon tegutseb sellega edasi ja me toetame ka liikmesriikide vastavaid jõupingutusi. ja täiesti õige on öelda, et liikmesriigid ja see olukord, kus me oleme funktsionaalsete õhuruumi osadega, on täiesti kohutav, nii et, et meil on vaja äh, Äh, positiivsemaid samme, et äh, sellele asjale uut hoogu sisse panna. see ei puuduta Ühendkuningriiki ja Iirimaad ja Skandinaavia riike, aga teised riigid peaksid hakkama ka tegutsema. Äh, meil on mõningaid probleeme ingliskeelse tõlkega tegelikult mõningates artiklites, aga see ei ole väga suur probleem lihtsalt juhin tähelepanu, et sellised probleemid eksisteerivad. nüüd turu küsimus, ma arvan, et raportööril on jällegi õigus Äh, ta on juhtinud tähelepanu asjadele, mis on oluline, ta on väga põhjalik, ta on tõstatanud teemad näiteks Lähis-Idaga, Lõuna-Ameerikaga ja sellega, kuidas Kagu-Aasia ning äh, kauged paigad, kus ei ole mitte mingisuguseid äh, piiranguid läbilaskevõimele, meiega konkureerivad ja väga oluline on, et me seda kõike ka tunnistaksime. meile mingeid eriteeneid siin Euroopas ei osutata, maailm niimoodi lihtsalt ei toimi Mm, me peame aru saama, et maailm on edasi liikunud, et tei-, et mõnes maailma paigas turud suurenevad ja me peame vaatama, et see, mida meie siin teeme, arvestab selle olukorraga, et meie ettevõtted saaksid ka õiglastes tingimustes konkureerida. lõpetuseks, esimees, jah Need raporti osad, mis käsitlevad tulevasi meetmeid, on sellised, kus tõesti juhitakse tähelepanu olulistele asjadele, räägitakse ka ebaõiglastest hindade kujundamisest ja sellest, et võib-olla kolmandate riikide lennuettevõtted saavad oma valitsustelt toetusi, kahjuks me ei saa siin midagi ette võtta, meil on selline poliitika, et mitte mingisugust subsideerimist ettevõtetele ei ole lubatud ja loomulikult me üritame Euroopa Liidus head konkurentsi edendada, aga me ei saa alati kontrollida, mida teised riigid teevad. üldiselt äh, Said äh, mainis äh, tõesti, aga kui vaadata punkti kolmkümmend kaks, võib-olla siin peaks asju natuke selgemini sõnastama, aga selles punktis tõesti räägitakse rahvusvahelisest tsiviillennundusorganisatsioonist ja turumeetmetest, nii et, et Äh, võib-olla see probleem siiski laheneb, ma oleksin siiski üllatunud, kui see laheneb, aga, aga äh, üritaksin jääda optimistlikuks, nii et, et tahaksin oma fraktsiooni ECR nimel tänada härra Marineskut ja äh, loodetavasti ta jätkab tööd samas vaimus. proua Lichtenberger. suur tänu raporti eest. mõned asjad, mis selles sisalduvad, võiksid olla tugevamini välja toodud ja mõnda võiks võib-olla veelgi lisada usun, et äh, loomulikult arvestades olukorda seoses Ameerika Ühendriikidega ja ETS-iga, on, on siin tegemist küsimusega, mis peakski olema meie raporti keskes, et kuidas me hakkame selle küsimusega edasi minema ning millised on tagajärjed või, või mõju laiemas kontekstis, üleilmses kontekstis. lisaks ETS-i küsimustele peaks ka müra küsimusi käsitlema meil on ju erinevat kvaliteeti lennukeid eri maailma osades ning kui need reisivad või lendavad Euroopasse, siis ei ole see ju alati niisugune pühapäeva jalutuskäik, see heli, mis sealt kostab ning äh, usun, et peaksime teadusuuringutele tuginedes äh, mitte ainult CO2 küsimusi käsitlema, vaid NOx küsimusi täpselt samuti puudutama juba. ning äh, ning seni kahe silma vahele ei jäetud, ent tähtsuselt järjest suurenev debatt nende jälgede osas, mis lennukid jätavad kõrgetes atmosfäärikihtides, need lennukite jäljed ja heitmed, millest need tekivad. kuna lennunduses liikleb järjest rohkem õhusõidukeid ja liiklusjärjest tiheneb, on see küsimus, mida tuleks käsitleda sest see ei puuduta mitte ainult meid, vaid on oluline ka rahvusvaheliselt. ühinen kolleegidega sotsiaaldemokraatide hulgast. nimelt, et reisijate õiguste küsimused peaksid äh, saama selgemalt ja tugevamalt esile tõstetud. miks? sellepärast, et mulle tundub, et eh, maailmas lähtutakse reisijate õiguste küsimustes Euroopa nii-öelda lähenemisest või standardist ning seetõttu oleks mõistlik, et meie ei hakkaks neid nõrgendama läbi selle, et me teoreetiliselt tõstame nõudeid, aga teeme seda viisil, mis eh, mis rakendub need, rakendab need nõudmed alles, nõuded alles siis, kui toimunud on mingi tohutu katastroof, sest see ei ole ju lähenemine, mille põhjal me reisijate õiguste suurenemisest või tõhustumisest saaksime rääkida. nii et äh, ei tohiks me Euroopa Liidus kindlasti siin midagi nõrgendada ja peaksime olemasolevaid rahvusvahelisi kokkuleppeid selles plaanis ka läbi vaatama. mis puudutab eh, ühtset Euroopa taevast, siis on siin tõesti usutavusprobleem. kui meil on suhteliselt vähe neid lennundusruumi osi, mis eh, toimivad eh, selgelt ja ja ma arvan, et komisjon ei peaks siin nimetama mingeid konkreetseid õhuruumi osi, vaid rääkima esimesest astmest, mitte õhuruumi blokeeringust, vaid eh, tõhustama, üritama tõhustada koostööd et praegu siin piisavalt tehtud ei ole. mis puudutab nüüd abi riigi poolt, see on kriitilise tähtsusega küsimus, me ei tohiks jätta kahe silma vahele seda, et meil ka Euroopas on rikkumismenetlused käimas, kus äh, lennujaamad on saanud riiklikke toetusi, ilma loata toetusi ning teatud funktsioonide osas tekib küsimus üldse lennunduses seoses maksusoodustustega, et kas siin ei ole tegemist ka varjatud riigiabiga, aitäh. Sorry, Mr Riike. härra Riike, palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka Mariann Marineskule selle raporti eest. teen ettepaneku, et räägin teile ühe väikese loo, et natuke siin pinget maha tõmmata Äh, siin on kolm isikut, kolm väikest põrsast. ühel oli õlest maja, ühel oli puust maja, ühel oli kivist maja. Te teate, mis lugu see on selline? esimene väike põrsas, siis on tööstus ja tööstus ähm, äh,, aeronautikatööstus Euroopas äh, koos oma edusammudega äh, on siis esimene, on siis see põrsas, kellel on öö, äh, kivistmaja ja teine põrsas on äh, Euroopa lennundusettevõtted, kellel on äh, keeruline olukord, et ennast organiseerida ja kes, kellel on eelarve puudujääk, kuid kes jäävad siiski ellu, kaasa arvatud ka lennujaamad kus on teatud äh, ümberkorraldamisprobleemid ja siis on Euroopa Liit, kellel on õlest maja, ehk siis nad ei suuda piisavalt kindlat maja ehitada. siin on kaks aspekti. kõigepealt meie äh, õhuruumi struktureerimine on katastroofiline, sest liikmesriigid ei tee siin mingisuguseid edusamme ühise taeva suunas ehm, siin on äh, täiesti katastroofiline olukord, äh, koos toimevõime on täiesti katastroofiline ja me ei saa siin edasi liikuda, sest ähm, siin on palju tõkkeid ning teine aspekt on äh, Euroopa Liidu tasandil reglementeerimine. me püüame siin teha ette jõupingutusi teatud teemade puhul Äh, näiteks äh, keskkonna, sotsiaalsed küsimused, äh, reisijate õigused ja nii edasi. Neid teemasid on siin ka tõstatatud ja me püüame siin teha võimalikult parimat, me püüame luua kõige nõudlikuma raamistiku, mis tagab töötajatele ja reisijatele kõige paremad asjad ja julgeoleku ja me püüame siin teha suuri jõupingutusi, kuid see süsteem on rahvusvaheline ning siis, kui me peame rääkima rahvusvahelistest lepetest, siis puhub hunt väikese põrsakese uksel ja maja lendab minema. ja seda juhtub pidevalt. kuidas me saame optimiseerida äh, keskkonnanõudeid, sotsiaalnõudeid, reisijate nõudmisi ja õigusi ja nii edasi? ja kuidas me saame arutada nendest äh, väljaspool ja lennundusettevõtete vahel, kes ei suuda ennast kaitsta, need on öö, äh, siis problemaatilised rahvusvahelised lepped. me tahaksime, et Euroopa Liit ja liikmesriigid ei põgeneks kogu aeg kivist majja, mis on ainuke, mis äh, seisma jääb ja äh, meil ei õnnestu kaitsta siin lennundusettevõtteid ega personali, kes on kogu aeg restruktureerimise ohvrid, koondamiste ohvrid ja meil on keskkonnaprobleemid, mida me ei suuda enam defineeridagi ning lõpuks on meil optimaalne unistustel tugenev Euroopa raamistik ning konkreetne olukord, mis on täiesti skisofreeniline. see oli siis see väike lugu, mida ma tahtsin teile rääkida. aitäh, Dominik. kui sa peaksid poliitikast äh, lahkumas, siis sul on karjäär lastele lugude jutustamisel Prantsuse televisioonis. ja ja ütleb ka see, et, et see hunt sinu loos on nõukogu. härra Pahh. suur tänu, härra juhataja. nii oluline probleem Äh, ja, ja selle käsitlus nii humoorikas võtmes, nagu Dominik seda just tegi, oleks asi, mis mulle kindlasti jõukohane ei ole. omalt poolt äh, tahaksin siiski tänada, ühineda nendega, kes tänavad härra Marineskut raporti ettevalmistamise eest, mis on väga oluline ja käsitleb kõiki olulisi küsimusi. ja lisaks teeb ka vastavad ettepanekud nendes küsimustes. komisjon on rõhutanud oma aruandes, et äh, astutud on olulisi samme edasi, aga eesmärki ei ole veel saavutatud ning äh, üks asi, mida ma tahaksin sellega seoses puudutada, ongi, meil on vaja enam Euroopat. nagu just eelmises küsimuses äh, mainisime, olgugi et ma olen lähimuse poolt, nagu me eelmises küsimuses mainisime seoses maapealse teenindusega, usun ma, et meil on vaja välisaspektiga seoses ühtset Euroopa lähenemist selleks, et me saaksime tagada paremad konkurentsitingimused, sest liikmesriik üksi ei suuda seda läbirääkimistel kolmandate riikidega tagada. et meil on vaja paika panna selged tingimused, näiteks ütleme, turvastandardid, keskkonnastandardid, samuti ka reisijate õigused, ka seda küsimust puudutati, et siin on meil samuti vaja Euroopa standardid. selleks, et oleks võimalik tagada aus konkurents ning raportöörina tööhõive komisjonis äh, rõhutan ma seda töötingimuste osa ja, ja loodan, et Transpordikomisjon töötab meid, toetab meid selles osas ka, aitäh! Äh, suur aitäh! härra Baldwin komisjonist, millise majaka sõie minema puhuta? ma ei ole päris kindel, et ma äh, samasuguse muinasjutu suudan äh, omalt poolt rääkida, aga ma olen tõesti väga tänulik selle kasuliku arutelu eest, me oleme äärmiselt tänulikud äh, raportöörile, meile tundub, et see raporti eelnõu hõlmab teemat väga hästi ning mul on väga hea meel, et see läheb samas suunas meie teatisega ja nõukogu järeldustega sellel teemal. nii et, et ma arvan, et meie seisukohtades on üsna palju ühist selles osas, mida siis teha tuleb ma võiksin peatuda väga paljudel asjadel, aga ma ei hakka seda tegema, lihtsalt oleme nõus sellega, mida on öeldud Ühtse Euroopa eh, taeva kohta, Brasiilia kohta, Pärsia lahe riikide kohta ning eh, loomulikult peame mõtlema ka ETS-ile ja teistele asjadele. aga kaks sisulist asja, millel peatuksin pikemalt, kõigepealt see, mida härra Elka Trui ütles Euroopa Liidu ja USA kokkulepete kohta ja lisaväärtuse kohta, mida me seal saaksime saavutada meie jaoks äh, toimuvad väga olulised arengud, äh, sest et äh, esmakordselt toimuvad siis vabakaubanduspiirkonna teemalised arutelud Euroopa Liidu ja USA vahel ja ma arvan, et selle, nende kõneluste raames saab kõnelda ka lennundusest ei pea olema niimoodi, et meie nõuame omandiõigust ja kontrolli, aga me saame rääkida ka teatud lisandväärtusest valdkondadest, kus me saame teha tõesti positiivset koostööd teiseks tahaksin äh, peatuda ühel asjal, mis võib olla küll tõlkeprobleem, nagu proua Foster ütles. see on äh, artikkel kolmkümmend seal kutsutakse komisjoni äh, sõlmima õiglast kokkulepet Venemaaga. võib-olla sealt see muinasjutt tulebki. Hans Christian Andersen ei oleks kunagi hakanud välja mõtlema muinasjuttu Siberist ülelendudeks Äh, tegemist on tõesti suurepärase jutuga ning siin artiklis kolmkümmend öeldakse, et komisjon ei ole venelaste suhtes väga kenasti käitunud. Äh, võib-olla võiks kasutada alternatiivset sõnastust, kutsub komisjoni ja nõukogu üle vaatama võimalikke meetmeid, tagamaks vastastikusust äh, õhuruumi kasutamise osas. see võib-olla edastaks natukene seda, mida parlament tunneb nende Siberi ülelendude teemal aitäh. aitäh, härra Baldwin. härra Kross, kas teil on midagi lisada sellele, mida juba öeldi? ei. saan üksnes teha Dominikile ettepaneku, et ta kirjutaks raamatu Euroopa väikestele lastele. minu meelest oleks see väga asjalik. aga igal juhul räägin edasi märkused, mida kolleegidelt kuulsin, kolleeg Marineskole, ning selle, seoses sellega, mida Venemaa kohta öeldi, võib-olla tõesti siin võiks sõnastust muuta, aga mina lähtun sellest, et raport on ikkagi hea raport, raporti eelnõu on hea ja see saab laialdase toetuse. aitäh, tuletaksin teile meelde, et muudatuse, muudatuste esitamise tähtaeg on kahekümne seitsmes märts, keskpäev. vaatame neid läbi kahekümne teisel, kahekümne kolmandal aprillil ja hääletame komisjonis seitsmendal mail. niisiis, muudatuste esitamise tähtaeg kahekümne seitsmes märts. ja sellega oleme tänase päevakorra ammendanud ähm, ja nüüd jätkame koordinaatorite kohtumisega, niisiis need, kes ei pea siin olema, palun lahkuge. We will go in five minutes, coordinators.